nii, läheme edasi. Landsbergise raport Euroopa Liidu ja Gruusia assotsieerimisleping tumbikuvastased meetmetest kõrvalehoidmise vältimise mehhanism. kas härra Landsbergist soovib sõna? ma ei näegi teda. ju ta siis ei soovi sõna võtta. ei, ta on avaldanud soovi. jah, suur tänu Gruusia on äh, võib-olla kõige kaugemale jõudnud assotsieerimislepinguga äh, seotud reformides ja seoses viisa liberaliseerimisega ähm, suur protsent kodanikest soovib äh, ühineda Euroopa Liiduga, läheneda Euroopa Liidule ja see toob kaasa positiivse mõju Euroopa stabiliseerumisele. eksport Euroopa Liitu kasvab, kuid kaubanduse asümmeetrilise iseloomu tõttu ähm, saab nüüd Gruusia äh, luua äh, suurepärase keskkonna ettevõtluseks, sellist mehhanismi pole kunagi äh, varem kasutatud, see puudutab ka samas Euroopa Liidu põllumajandustootjaid ja Gruusia enda põllumajandustootjaid ning ma tahaksin tänada, et seda käsitleti ka meie raportis, tänan kõiki variraportööre, kes koostööd tegid nii, nimeline hääletus, palun hääletage. hääletus lõppes. see on vastu võetud, lähme edasi. Marrakechi lepingu ratifitseerimine, me oleme saanud petitsiooni, eelkõige petitsiooni üheksasada kakskümmend neli, kaks tuhat üksteist. meil on resolutsiooni ettepanek, palun hääletage. kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud, vastu võetud. Läheme edasi. vastavalt kodukorra artikli sada kuus esitatud vastuväide loa andmine geneetiliselt muudunud, moonutatud sojaoo F seitsekümmend kaks turule laskmine. resolutsiooni ettepanek, muudatusettepanek kolm, nimeline hääletus, palun hääletage. hääletus lõppes tagasi lükatud. muudatusettepanek üks, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud, tagasi lükatud. nimeline hääletus, muudatusettepanek kaks. palun hääletage. hääletus lõppes. see on tagasi lükatud. edasi ähm, nimeline hääletus, palun, resolutsioon. hääletus lõppes. resolutsioon on vastu võetud. ja nüüd teine teema geneetiliselt muudetud äh, sojaoa kohta, jällegi resolutsiooni ettepanek. Monsanto kaheksakümmend seitse, seitse kaheksa, Monsanto kaheksakümmend üheksa, seitse kaheksakümmend kaheksa, nimeline hääletus, muudatusettepanek kolm, palun hääletus lõppes. tagasi lükatud. hääletame muudatusettepanekut üks, kes on poolt, kes on vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud ja nimeline hääletus, teine muudatusettepanek, palun. hääletus lõppes tagasi lükatud. ja nüüd äh, nimeline hääletus, kogu resolutsioon, palun. hääletus lõppes. resolutsioon on vastu võetud, edasi kolmas sama teema resolutsioon, geneetiliselt muundatud sojauba. MON kaheksakümmend seitse, seitsesada viis, MON kaheksakümmend üheksa, seitsesada kaheksakümmend kaheksa, muudatusettepanek kolm, nimeline hääletus, palun. hääletus lõppes. tagasi lükatud. ja nüüd, äh, kes palun, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletu? tagasi lükatud ja nimeline hääletus, muudatusettepanek kaks, palun hääletage. hääletus lõppes, tagasi lükatud ja jätkame, nimeline hääletus, kogu resolutsioon, palun hääletage. hääletus lõppes. vastu võetud Läheme edasi, vastavalt kodukorra artiklile sada kuus on esitatud vastuväide loa andmine geneetiliselt muundatud soja turule laskmiseks. see puudutab äh, rahvatervist äh,. proua Pienkova, teie soovite sõna? palun, kallis kolleeg. aitäh, austatud parlamendiliikmed ma loen ette avaliku komisjoni avalduse, aga kõigepealt äh, tahan rõhutada seda, et komisjon ja parlament äh, on äh, ühisel seisukohal eelmisel nädalal tulime välja tugevama heite kontrollimise süsteemiga tüübikinnituse osas ning liikmesriigid on nõus ähm, reegleid tugevdama. nüüd ähm, ametlik avaldus komisjon on pühendunud äh, tegelikus liikluses tekkivate heitkoguste äh, katsete kehtestamiseks äh, Euroopa Parlamendi toetust me loodame selles küsimuses. mootorsõidukite tehniline komitee hääletas selle ettepaneku osas. volinikud on teadlikud sellest, et need ähm, äh, tulemused said kriitika osaliseks, äh, mis puudutas vastavustegurit ja komisjon leiab, et äh, uus määrus on õige küsimus sellele kriitikale vastamiseks. nüüd teine vastavustegur on lisatud määruse eelnõusse ning ka läbivaatamisklausel toob selle võimalikult kiiresti vastavustegurile üks või äh, kõige hiljem kahe tuhande kahekümne kolmandaks aastaks me, see on mõeldud selleks, et juba kahe tuhande seitsmeteistkümnendal iga-aastaselt vaadata üle läbi ähm, olukord ja kui tehnik-, tehnika võimalused paranevad, siis tootjad juba praegu peavad äh, disainima autosid, mis oleksid vastavuses, vastavusteguriga üks. komisjon kiidab äh, raportit, mis puudutab äh, heiteid teedel ning komisjon tõesti on valmis võtma vast-, vastamust meetmeid meet ning me oleme nõus kasutama ka delegeeritud õigusakte. komisjon teeb Euroopa Parlamendiga ja komis-, nõukoguga tihedalt tööd, et jõuda kompromissini võimalikult kiiresti. komisjon igal juhul tagab selle, et Euroopa Parlament on lähedalt kaasatud RTE katse vastavustegurite üle otsustamisse mõlemad kaasseadusandjad äh, saavad äh, võimalikult ähm, tõhusa tüübikinnistussüsteemi väljatöötamisel osaleda. Äh, aitäh teile! suur aitäh! härra Lavia, ENMi komisjoni esimees, palun! austatud äh, president, tänan seda, et volinik Pienkovski on täna äh, täiskogul äh, kohal, tänan ka teisi osalejaid tehtud töö eest. see on hea näite institutsioonide vahelisest koostööst ja näitab, et me liigume õiges suunas. Euroopa Parlamendi liikmed peavad äh, küll hääletamisel seda panust äh, arvestama ja, ja äh, lähtuma Euroopa Liidu kodanike huvidest. suur aitäh. nüüd saame me hääletada seda resolutsiooni ettepanekut tervikuna. nimeline hääletus, nõutud on lihthäälte enamus hääletus lõppes. meil oli kvalifitseeritud häälteenamust vaja. E, ja seda ei saavutatud, seega vastuväidel läbi ei läinud. edasi proua Redingi raport teenuste kaubanduse lepingu läbirääkimised. rahvusvahelise kaubanduse komisjon. kõigepealt muudatusettepanek kuuskümmend neli, kes on poolt, kes on vastu, kes erapooletu, tagasi lükatud nimeline hääletus, järgmine et, ettepanek. hääletus lõppes, tagasi lükatud. kuuskümmend kuus, jällegi nimeline hääletus, palun. hääletus lõppes, tagasi lükatud järgmine muudatusettepanek kakskümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, kes erapooletu, tagasi lükatud. nimeline hääletus kakskümmend kaks. palun hääletage. hääletus lõppes, tagasi lükatud. otsusettepanek kakskümmend neli, kes poolt vabandust, vabandust, kakskümmend kolm. ja see on nimelise hääletusega. palun hääletage, kakskümmend kolm. hääletus lõppes. tagasi lükatud. ja nüüd muudatusettepanek kakskümmend neli, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud nimeline hääletus kakskümmend kolm, kakskümmend viis, palun hääletage. hääletus lõppes. vastu võetud. nimeline hääletus kakskümmend kuus, palun hääletage hääletus lõppes tagasi lükatud. ja nüüd muudatusettepanek kakskümmend seitse, kes poolt, kes vastu, kes erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend kaheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek neli, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud tagasi lükatud. kui te soovite, siis kontrollime elektrooniliselt muudatusettepanek neli. hääletus lõppes, tagasi lükatud. tekst originaal on deux parties. originaaltekst kahes osas. esimene osa, kes poolt, kes vastu kes erapooletud. ma ei näinud kahjuks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. nimeline hääletus, muudatusettepanek kuuskümmend viis, palun hääletage. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek kakskümmend üheksa, nimeline hääletus. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek viis. kes poolt? kes vastu? kes erapooletud? tagasi lükatud. kontrollime elektrooniliselt nullne hääletus number viis. palun hääletage. hääletus lõppes. vastu võetud. tõesti väga tihe rebimine ja nüüd lõige üks B punkt V originaaltekst, esimene osa, kes poolt kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud teine osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kolmkümmend, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud kuus, kes poolt, kes vastu kes erapooletud, tagasi lükatud. nimeline hääletus kolmkümmend üks, palun. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kolmkümmend kaks, kes poolt, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kolm, kes poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. nimeline hääletus viiskümmend neli, palun. hääletus lõppes, tagasi lükatud. ja nüüd muudatusettepanek kolmkümmend neli, kes poolt, kes vastu, kes vastu, tagasi lükatud kolmkümmend viis, kes poolt, kes vastu kes erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd lõige üks punkt C punkt IX kahes osas, esimene osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud. kontrollime elektrooniliselt teine osa, lõige üks punkt C punkt IX, teine osa, palun. hääletus lõppes. vastu võetud. kallid kolleegid, tõstke korralikult käsi. ja nüüd lõige üks, muudatusettepanek kolmkümmend kuus, nimeline hääletus, palun. Le vote est clos hääletus lõppes. vastu võetud. nüüd hääletame nimeliselt muudatusettepanekut kolmkümmend seitse. palun hääletage. hääletus lõppes. tagasi lükatud. originaaltekst lõige üks punkt D punkt V. kes poolt? kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa, nimeline hääletus. palun hääletage hääletus lõppes. tagasi lükatud kolmkümmend üheksa nimeline hääletus, palun hääletage hääletus lõppes. tagasi lükatud nimeline hääletus, muudatusettepanek nelikümmend, palun. hääletus lõppes. tagasi lükatud. nimeline hääletus nelikümmend üks, palun hääletus lõppes tagasi lükatud. imeline hääletus, muudatusettepanek nelikümmend kaks, palun hääletage. hääletus lõppes. tagasi lükatud. ja nüüd nelikümmend kolm, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. nimeline hääletus nelikümmend neli. palun hääletage hääletus lõppes. tagasi lükatud. nelikümmend viis, nimeline hääletus, palun. hääletus lõppes. vastu võetud. hääletame neljakümmend kuut, nimeline hääletus, palun hääletage hääletus lõppes. tagasi lükatud. lõige üks punkt G punkt ähm, X, esimene osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. hääletame nüüd nelikümmend seitset, kes poolt, kes vastu kes erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend kaheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend üheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, aga ma eelistaksin kontrollida seda nelikümmend üheksa, kontrollime elektrooniliselt. oli võtsiklu hääletus lõppes, see on tagasi lükatud ja nüüd hääletame number viitekümmend, nimeline hääletus, palun. <laughs> hääletus lõppes. tagasi lükatud. ja nüüd viiskümmend üks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletu, tagasi lükatud. nimeline hääletus number viiskümmend kolm, palun hääletage hääletus lõppes, see on tagasi lükatud ja nüüd hääletame number seitset, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, see on tagasi lükatud. hääletame muudatusettepanekut viiskümmend kaks elektrooniliselt, palun, nimeline hääletus hääletus lõppes, tagasi lükatud. number kaheksa langeb ära ja järgmine on kuuskümmend kaheksa nimeline hääletus, palun. hääletus lõppes, tagasi lükatud. hääletame number üheksat, kes poolt, kes vastu kes erapooletu. kontrollime elektrooniliselt. number üheksa. elektrooniline hääletus. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek viiskümmend viis. kes poolt? kes vastu? kes erapooletu, tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek kümme, kes poolt, kes vastu, kes erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend kuus, kes poolt, kes vastu, kes erapooletu, tagasi lükatud. ja nüüd üksteist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaksteist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletu tagasi lükatud kolmteist. nimeline hääletus, palun hääletage. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek neliteist, kes poolt? kes vastu? kes erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend seitse, kes poolt, kes vastu, kes erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend kaheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend üks D poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. number kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, taga-, nimeline hääletus number üks, palun hääletage Le vote est clos. hääletus lõppes, see on tagasi lükatud. kuuskümmend kaks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend üheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus, palun hääletage. hääletus lõppes. resolutsioon on vastu võetud ja nüüd hääletame hääletame uue soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste strateegiat kahe tuhande viieteistkümnenda aasta järgseks perioodiks. resolutsiooni ettepanekud EFTD-lt. kes on poolt, kes on vastu, kes erapooletu, tagasi lükatud, seega hääletame nüüd resolutsiooni SND, ALDE, kuue ja rohelised lõige üks, nimeline hääletus, palun hääletage hääletus lõppes. Need on vastu võetud ja nüüd nimeline hääletus, lõige kaks originaaltekstist, hääletage palun. hääletus lõppes. vastu võetud otsusettepanek kaks D, lõige kolm, nimeline hääletus, palun hääletage Le vote est clos. hääletus lõppes. tagasi lükatud. ja nüüd muudatusettepanek kümme, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud. ja millega kontrolliksin elektrooniliselt seda muudatusettepanek kümme, palun hääletage. hääletus lõppes see on tagasi lükatud. edasi muudatusettepanek kolm, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaksteist, esimene osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud. ilmselt olid tulemused taga, tasavägised, palun elektrooniliselt hääletada hääletus lõppes. tagasi lükatud. teine osa langeb ära. ja nüüd muudatusettepanek üksteist jälle kahes osas. esimene on, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud kontrolli elektrooniliselt. teine osa muudatusettepanek üksteist, palun hääletus lõppes. tagasi lükatud. hääletame muudatusettepanekut kolmteist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek viisteist, esimene osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes poolt, vastu, erapooletud kontrollime. teine osa muudatusettepanekust viisteist. hääletage palun. hääletus lõppes. väga tasavägine tulemus, aga tagasi lükatud. nüüd muudatusettepanek kuusteist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud nüüd originaaltekst, lõige neli. vabandage, kontrollime uuesti. me peame hääletama number kuuteteist, elektrooniline hääletus, palun. muudatusettepanek kuusteist. hääletus lõppes, vastu võetud. nüüd lõige neli, originaaltekst, esimene osa, kes poolt kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. nimeline osa teine, nimeline hääletus teine osa, palun hääletage. hääletus lõppes. vastu võetud ja nüüd lõige viis, muudatusettepanek neli, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek seitseteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nii. lõige viis langeb ära nüüd ja nüüd lõige kuus, muudatusettepanek viis, nimeline hääletus, palun. hääletus lõppes. tagasi lükatud. nüüd number neliteist, kes poolt kes vastu, kes erapooletud. ma arvan, et see on nüüd tagasi lükatud, kuid kontrollime. muudatusettepanek neliteist. hääletus lõppes, tagasi lükatud. hääletame nimeliselt muudatusettepanekut kuus, palun hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek seitse D. kes poolt? kes vastu? kes erapooletu? tundub, et tagasi lükatud. ja ongi tagasi lükatud. ja nüüd muudatusettepanek kaheksa kes poolt, kes vastu, kes erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek, originaaltekst, põhjenduspunkt A, nimeline hääletus, palun. hääletus lõppes. vastu võetud ja nüüd üheksa D, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud tagasi lükatud. ja nüüd hääletame põhjenduspunkti F nimeline hääletus, palun. hääletus lõppes. vastu võetud. ja nüüd muudatusettepanek üks. palun hääletage nimeliselt. hääletus lõppes tagasi lükatud. nüüd hääletame tervikuna nimeliselt seda resolutsiooni ettepanekut, palun. hääletus lõppes. see on vastu võetud ja meie hääletusseanss on läbi. ja nüüd tuleb vaheaeg. Les ex- vabandust, äh, hetke pärast algavad häälte selgitused.